Äh, ka vastasseisu, kuid äh, kõike arvesse võttes on äh, selline tõlgendus vastu võetud. ja veel üks teadaanne, Prantsuse pädevad asutused on mind teavitanud sellest, et proua Christine Verou d'Alon-Bonefa asendab härra Desiri parlamendiliikmena seda üheksandast aprillist kaks tuhat neliteist vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend üks äh, ja see puudutab äh, siis äh, parlamendisaadikute parlamendi valimist ja vastavalt kodukorrale võtab siis parlament arvesse selle, et kolleeg Revoo on ametisse valitud vastavalt, seda siis aprillist kaks tuhat neliteist. tere tulemast uuele kolleegile ja vastavalt reeglitele kaks kolm niikaua, kuni kolleegi äh, ametisse astumise vastu ei ole esitatud vastuväiteid, on äh, tal õigus äh, istuda parlamendi organites täiskohale. ja kolleeg Revo on öelnud, et tal ei ole et ei ole ühtegi põhjust, miks ta ei võiks olla parlamendisaadik, aga läheme nüüd arutelu juurde, punkt number üks on ühine arutelu pangandusliidu kohta, kõigepealt Höökmargi raport krediidiasut-,